toetama. kriis puudutab kõiki, mitte ainult üksikuid riike, jah, seal on võib-olla seda kriisi kõige paremini näha. meil on vaja koordineeritud meetmeid ja solidaarsust. meie Hollandi kolleeg järgmisena.